nii et saaksin anda sõna äh, volinik äh, Mogherinile uh,. aitäh. ma tean, mida tähendab täiskogu saal pärast hääletust. arutasime olukorda Tuneesias eelmise Strasbourgi täiskogu järel, kui arutasime Liibüa küsimust ja seal ütlesime, et Liibüa on üks põhiprobleemidest meie naabruskonnas, millega peame tegelema. ja et selle probleemiga ei pea tegelema mitte ainult eurooplased, vaid ka Liibüa naaberriigid, alustades Tuneesiast. ja nüüd oleme siin paar nädalat pärast seda ebakindla olukorra arutamist ja meil on uus rünnak, mis leidis aset eelmisel nädalal Tuneesia on meie jaoks väga eriline naaberriik. see on naaberriik, mis näitab, et demokraatia, vabadus ja kaasav poliitika võib olla Põhja-Aafrika tulevikuks. mulle avaldas suurt muljet üks poiss, kes osales meeleavaldusel pärast rünnakut Tunises ja ta ütles, et see, mis terroriste kõige rohkem hirmutab, on meie ta viitas oma põlvkonnale Tuneesias, kes olid tänavatele tulnud ja ma arvan, et parim vastus meie poolt rünnakule, mis Tuneesias aset leidis ja Tuneesia ebakindlale olukorrale, on nende poiste ja tüdrukute toetamine, kuid ka teiste tuneeslaste toetamine, kes tulid tänavale pärast rünnakut koos prantslastega, kes tulid tänavatele jaanuarikuus pärast Pariisi rünnakuid. kõik tuneeslased, noored, kes usuvad avatud demokraatlikku tulevikku, neid tuleb toetada. rünnakule eelnenud päeval olime Tuneesia välisministriga siin Brüsselis ja me tegime kahte asja. ühelt poolt arutasime nagu me ikka partneritega teeme, positiivset riigi arengut, viimasel aastal uue põhiseaduse vastuvõtmist, presidendivalimisi, parlamendivalimisi, ühtsuse valitsust, kuid ka seda, mis muudab Tuneesia ebastabiilseks. tegemist on kõrgelt haritud rahvastikuga, kuid äh, neil on kõrge tööpuudus ja vähene töökogemus, eriti just noorte ja noorte tütarlaste hulgas. asjaolu, et mõned sammud demokraatlikus protsessis on veel astumata, näiteks kohalike valimiste tasandil, mis leiavad aset hiljem käesoleval aastal, lõhed, mis on erinevate riigi osade ja piirkondade vahel, kus on väga suured sissetuleku erinevused, majanduslikud erinevused, sotsiaalsed erinevused. arutasime ka meestimisvõimalusi mm, teatud piirkondade ja riikide, linnadega Tuneesias ja arutasime ka julgeolekuväljakutseid Tuneesias. julgeolekuväljakutsed tulenevad eelkõige asjaolust et tegemist on põhilise riigiga Põhja-Aafrikas, kus on väga palju võõrvõitlejaid, umbes kolm tuhat, ja see on tingitud ka Liibüa olukorrast ja piirikontrollist. peale selle tegime veel midagi muud Tuneesia välisministriga. me kirjutasime allale ka kokkuleppele, koostöökokkuleppele selleks, et et avada Euroopa Liidu programmid tuneeslastele. Nendele noortele Tuneesias ja ettevõtetele ning teadlastele, kes soovivad osaleda Euroopa Liidu programmides avatult. avasime tugeva koostöö. arutasime ka järgmist kõrgetasemelist külaskäiku külastasin Tuneesiat pärast seda, kui veebruaris asus ametisse uus valitsus ja arutasime seda, et järgmisel teisipäeval külastame Tuneesiat koos president Tuskiga. rünnakule järgnenud päeval arutasin olukorda telefoni teel Tuneesia peaministriga. andsin talle edasi kaastundeavaldused rünnaku tõttu ja tema avaldas kaastunnet mulle, Euroopa Liidule, sest paljud hukkunud olid eurooplased. kuid ta rääkis mulle peamiselt üht asja. ta ütles, et me teeme kõik omalt poolt, et reageerida, et tagada, et see rünnak ei sega meie poliitilisi protsesse mis on küllalt haprad ja meil on vaja sõprade abi selleks. meie olime need sõbrad. samal päeval leidis aset ka nõukogu. seal oli meil leinaminut ja rääkisime konkreetselt sellest, kuidas me saame Tuneesiale sõpradeks olla nendel rasketel hetkedel meie viis, meie viisidest koostööd suurendada, seda saame teha erinevatel tasanditel. julgeolekukoostöö, rahaline abi, majanduse toetamine läbi konkreetsete meetmete ja regionaalne koostöö keskendudes Liibüale. võtan läbi kiiresti need neli teemat. kõigepealt julgeolek, julgeolekukoostöö. loomulikult on julgeolek demokraatia, demokraatliku süsteemi südames, kuid see on ka vastupidi kehtiv. meil on vaja kindlat demokraatlikku protsessi, mis peab kinni inimõigustest ja need kaks osapoolt, julgeolek ja demokraatlik protsess on vastastikku üksteist täiendavad. me näeme, et Euroopa Liit toetab Tuneesiat juriidilises valdkonnas ja ka julgeoleku aspektist lähtuvalt. Tuneesias on ette nähtud suur julgeolekureform, mis on suunatud terrorismi vastu ja nüüd on seda hakatud ette ette äh, valmistama ja see hõlmab kahtekümmet viit miljonit eurot. me töötame koos Tuneesia partneritega selleks, et aidata ka kohtusüsteemi üles ehitada. me teame, et peame väga palju rohkem ära tegema praegu. Euroopa Liidu terrorismivastase võistluse koordinaator oli Tuneesias paar päeva enne rünnakut ja seal arutati äh, Tuneesia osapooltega võimalikku koostööd, kaasa arvatud terrorismivastase võitluse alast dialoogi ning meetmete paketti, mis peaks äh, tulevastel kuudel vastu võetama. väga oluline on, et me selles protsessis äh, hoiaksime protsessi, hoiaksime koostööd täiesti võrdsel tasandil, kuid me teame, et Tuneesia stabiilsuse toetamine ei tähenda mitte ainult julgeoleku tugevdamist, see tähendab peamiselt, olen seda ka rõhutanud, majanduse ja demokraatliku ülemineku toetamist. see teeb Tuneesia tugevamaks. kuidas me seda teeme? kõigepealt rahaline abi kahe tuhande üheteistkümnendast aastast peale on Euroopa Liit kahekordistanud abi Tuneesiale. eelmisel aastal, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal anti Tuneesiale umbes sada seitsekümmend miljonit eurot mikrofinantseerimise rahastamine kolmesaja miljoni ulatuses lisandub sellele. me töötame juba praegu volinik Haaniga koostöös selleks, et tagada Tuneesiale vajalik abi. see on ka meie huvides. peale selle rahalise abi on ka konkreetsed meetmed, mõnikord isegi loomingulised meetmed, mida tuleb võtta selleks, et aidata Tuneesiat reformide läbiviimisel, demokraatia ja majanduse tugevdamisel. tõeline edumeelne äh, Tuneesia majanduse kaasamine ülemaailmsesse, ähm, ülemaailmsele maailmaturule, see võiks olla üheks elemendiks. Euroopa Liit on valmis seda tegema ja me hakkasime seda arutama koos uute Tuneesia ametivõimudega eelmisel kuul. Euroopa Liit on valmis alustama äh, vabakaubandusleppe läbirääk-, Euroopa Liit on valmis käivitama vabakaubandusleppe läbirääkimised Tuneesiaga selleks, et leida võimalusi tugevdada majandust Tuneesias. meil on vaja muidugi pikaajalist äh, strateegiat, kuid meil on vaja ka koheseid meetmeid ja selle aasta alguses kohaldasime juba igakuiseid oliiviõli impordikvoote, mis on väga olulised Tuneesia jaoks ja siin saame veelgi rohkem ära teha. komisjon uurib Tuneesia soovi olla kaasatud Horisont kahe tuhande kahekümnesse meil on veel teisi näiteid konkreetsetest kiiresti astutavatest sammudest. neljas koostööelement on muidugi Liibüa. ühelt poolt on siin piirikontrolli küsimus ja teisalt suurem Liibüa küsimus, mis mõjutab Tuneesia olukorda. mina äh, eeldan, et äh, teie sõnavõttudes neid küsimusi käsitletakse, kuid te teate, et arutasime seda ka Strasbourgis, viimane kord suurendame oma kaasatust diplomaatilises töös. mina ise võtsin vastu kolmkümmend neli Liibüa linnapead esmaspäeval siin Brüsselis. kuulasin neid, nägin, et nad on meeleheitel. ainult linnapead võivad mõista oma kodanikke väga raskes olukorras. paljusid linnu pommitati, samal ajal kui meie siin kohtusime. kuid teisalt oli see tugev soov, oli seal tugev soov edasi liikuda selleks, et aidata Liibüal uuesti jalule tõusta. sellel kohtumisel olid positiivsed tulemused ja tegime üleskutse ka poliitiliste tulemuste saavutamiseks, sest te teate, et praegu on konkreetne plaan viia sisse uus poliitiline raamistik mitte ainult Rabatis, vaid ka Dobrukis Tripolis ja teistes linnades. ma loodan tõesti, et see on tee, mis viib meid edasi ja see on ainus viis lahendada Liibüa kriis. veel üks asi, enne kui lõpetan. see puudutab teid, teid ja Tuneesiat, sest parlamentaarne koostöö on samuti väga oluliseks osaks selles abis, mida Tuneesia soovib saada tegemist on riigiga, kus teie kaasatus võib endaga kaasa tuua suurem mõju. Euroopa Liidu vaatlusmissioonid kahe tuhande üheteistkümnendal ja kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ning abiprojektid olid Tuneesia jaoks väga olulised ja ka meie jaoks. ning loodan, et luuakse parlamentidevaheline koostöö ja Euroopa Parlament saab tugevdada sidemeid Tuneesia parlamendiga ning aidata neil kaasa demokraatia poole liikuda. ma arvan, et me oleme kõik näinud, et Tuneesia parlamendi liikmed laulavad, kuidas nad laulsid hümni rünnaku ajal, kui nad töötasid terrorismivastase seaduse kallal. meie arutelu täna on viisiks nende kõrval seista ja öelda kõikidele tuneeslastele, mitte ainult parlamendisaadikutele, kuid alustades neist ja ülejäänud Tuneesiale, et nad ei ole üksi ja kui nad meie poole pöörduvad, otsides sõpru, siis oleme meie valmis neid toetama. suur tänu, volinik Mogherini ma unustasin eelnevalt öelda, et fraktsioonide esindajatest üks inimene saab sõna, aga vaba mikrofoni vooru ei ole ega sinise kaardi küsimusi ja pidage palun äh, ajakavast kinni. härra Preeda, palun kaks minutit. lugupeetud president, peale neid koletuid rünnakuid e, pärast neid rünnakuid mõistis Rahvapartei rünnakud hukka ja nagu ma olen seda juba öelnud sotsiaalvõrgustikes, tahaksin ise avaldada kaastunnet ohvrite perekondadele ja lähedastele selleks, et väljendada oma täielikku solidaarsust tuneeslastega. Bardo rünnak oli suunatud selle riigi vastu Põhja-Aafrikas, kus on tehtud tõelisi jõupingutusi, et ellu viia Araabia kevade lubadusi. rünnak oli peale süütute ohvrite suunatud ka Tuneesia demokraatliku ülemineku vastu. see üleminek on Araabia maailmas ainulaadne poliitiline ja institutsiooniline protsess. me peame aga meeles pidama, et Tuneesia rünnak ei olnud mitte rünnak ainult meie partneri vastu, vaid ka Euroopa vastu. see on ilmselge, sellepärast et suur osa ohvritest olid Euroopa kodanikud. see on ka selge sellel põhjusel, et meie julgeolek sõltub Vahemerest. ja lõpuks on see selge ka sellepärast, et Vardo rünnak oli suunatud meie väärtuste vastu demokraatia, sallivus ja põhivabadused. islamiriik Daesh on teatanud, et nemad korraldasid selle rünnaku, seades meid veel kord silmitsi nende vägivaldse ideoloogiaga, mis on üles ehitatud väärdunud islamitõlgendusele ja teiste vihkamisele. seesama barbaarsus ja sallimus tabasid eelmisel reedel ka Jeemenit ja samamoodi rünnati Pakistani kristlasi viieteistkümnenda märtsi enesetapurünnakus. kõige sellega silmitsi seistes peame rohkem kui kunagi varem vankumatult oma väärtusi kaitstes seisma, võideldes ühiselt terrorismi ja fanatismi vastu koos partneritega, eriti Tuneesiaga. me oleme algusest peale toetanud Tuneesia demokraatlikku üleminekut ja me ei tohi Tuneesiale kriitilisel hetkel selga keerata. mul oli väga hea meel, et kuulsin kõrget esindajat ütlevat, et koostöö toimub kõikidel tasemetel ja et seda on vaja tugevdada. paari päeva pärast tuleb siia kolleegide delegatsioon, kes äh, on pärit Magribi riikidest selleks, et kohtuda meie kolleegidega, aitäh. aitäh, härra Preda. kolmeks ja pooleks minutiks palun härra Panseri aitäh! mina tulin Tuneesiast täna hommikul tagasi, kohtusin seal teiste institutsioonidega, äh, parlamentaarse assamblee spiikriga, kes kinnitas mulle, et terrorirünnak oli suunatud peamiselt Tuneesia parlamendi vastu. kohtusin erinevate Tuneesia esindajatega ja see, sellest selgus, et Tuneesia on tõesti ideaalne terrorirünnakute sihtmärk, sest nemad on kõige kaugemale jõudnud Araabia kevade ja demokraatia elluviimise teel. Neil on uus põhiseadus ja ühtsuse valitsus juba mõni kuud ning need on positiivsed sammud. meie omalt poolt peame teadlikud olema sellest, et Tuneesiat rünnati sellepärast, et äh, neil on positiivseid samme ette näidata. see on ohuks kogu regioonile ja Euroopale, sest see tähendaks, et Tuneesias on äh, võimalik demokraatia ja see oleks eeskujuks kogu piirkonnale sellepärast toimusidki seal rünnakud, sellepärast saan ainult olla nõus Tuneesia esindajatega. terrorism ei ole mitte ainult Tuneesia probleem, vaid see puudutab meid kõiki, ka sellepärast, et Bardo muuseumi rünnakus tapeti palju Euroopa turiste ja see tõi endaga kaasa mitmetisi tagajärgi. kõigepealt suurendas see hirmu mis on juba väga kõrgel tasemel Liibüas toimuva tõttu ja see tõi endaga kaasa negatiivseid tagajärgi ka Tuneesia turismile. see kõik on selge, seega ei pea me raiskama palju sõnu, vaid peame astuma konkreetseid samme ja seda tegema peame me täna, mitte homme. Euroopal on konkreetsed ülesanded Tuneesia ees. kõigepealt on vaja poliitilist toetust demokraatlikele institutsioonidele selleks, et tugevdada neid jõudusid, mis on võimelised islamiriigiga silmitsi seisma ja tegemist on ülesandega, no mida kõrge esindaja meelde tuletas. ja meil on vaja anda ka rahalist abi ja väga kiiresti. see abi milles me kokku leppisime Ukrainale, see abi peab minema ka Tuneesiale. meil on vaja välja tuua prioriteedid Tuneesia suhtes läbi naabruspoliitika. Tuneesia on täna meie prioriteediks. lugupeetud kõrge esindaja, ma tean, kui tõsiselt te seda küsimust käsitlete, kuid ma palun teil vastu võtta poliitiline otsus võimalikult kiiresti. peale selle, mida te ütlesite, peab astuma konkreetseid samme pärast seitsmeteistkümnendat märtsi ja seal sõlmitud kokkulepet selleks, et võimalikult kiiresti lahendada tänased probleemid Tuneesias, aitäh! suur tänu, härra Paratseri, üheks minutiks härra Tanok, palun! Mm-hmm. ilma mikrofonita. ma sooviksin kõigepealt kaastunnet avaldada ohvrite perekondadele kaheksateistkümnendal märtsil aset leidnud tulistamisel Bardo muuseumis kakskümmend kolm inimest said selles agressioonis surma, kus tulistajad juhuslikult süütuid turiste ja külastajaid äh, sihtisid. islamiriik on võtnud vastutuse selle rünnaku eest, kas äh, see vastab tõele või mitte, aga rünnak näitab, et džihaadi võitlejate oht äh, maailma demokraatiatele on olemas. Tuneesias on moslemite enamus ning tegemist on Araabia kevade edulooga, aga terroristid ei vali, keda nad tapavad, ükskõik millise usulise uskumuse põhjal, nende eesmärgiks on lihtsalt purustada kõiki, kes on nende kalifaadi, utoopilise kalifaadi mm, vastasteks see seis äh, läheb vastuollu Euroopa Liidu väärtustega, meie kohustus Euroopa Liidus ja siin kojas on teha kõik, mis võimalik majandusliku ja julgeoleku võtmes selleks, et toetada Tuneesia äh, demokraatiat. suur tänu, härra Tannok, kaheks minutiks palun äh, proua Maura Parandjan. suur tänu, president, lugupeetud kõrge esindaja, head kolleegid nii nagu ma arvasin, siis äh, Liibüa äh, arutelu ajal eelmisel äh, diskussioonil on see kaos edasi liikunud ka Tuneeniasse. sel ajal ütles kõrge esindaja, et olukord Liibüas ja Põhja-Aafrikas on Euroopa Liidu prioriteediks samavõrra Ukrainaga aga see lähenemine ei kajastu majanduslikult ega poliitiliselt. kaks kolmandikku Euroopa naabruskonna vahenditest suunatakse Ida-Euroopasse, kus on vaid kaksteist miljonit inimest. meie lõunanaabritel on aga kakskümmend kaks miljonit, aga nad ei saa sarnast tähelepanu. ilmselgelt on prioriteedid äh, paigast väljas, olukord on äärmuslik, meil on vaja kiiresti läbi vaadata Euroopa Liidu naabruspoliitika selleks, et tagada tasakaalustatud lähenemine ja panustus Euroopa Liidu poolt oma ida- ja lõunapartneritele. nüüd Tuneesia olukord, terrorirünnak eelmisel nädalal soovis destabiliseerida seda tärkavat demokraatiat ja ohtu seada äh, Äh, suurimat tööstust ehk siis turismi. me ei tohi unustada, et Tuneesia on ainus riik, kus demokraatlik üleminek on olnud tõeline. üheski teises Araabia riigis ei ole olnud äh, sellist olukorda, kus islami valitsus on võitnud ja kaotanud äh, vabasid valimisi, üheski teises regioonis, piirkonnas ei ole valitsust, mis ei ole sõjaväelane, sõjaväeline ega usuline äh, islamiriik aga koputab nüüd uksele ja seetõttu me peame olukorraga kohe tegutsema, me peame aitama Tuneesiat, kasutama kõiki võimalikke vahe, vahendeid ja toetama täielikult neid, sealhulgas investeeringute, laenude kaudu, me ei saa ebastabiilsusel lasta areneda seal piirkonnas, aitäh! suur tänu! järgnevalt palun pooleteist minutiks kolleeg Kausu Permui. suur tänu, president, lugupeetud kõrge esindaja. aitäh, et olete siia tulnud. loomulikult ka meie mõistame need koletud rünnakud, fanaatikute nimel läbi viidud rünnakud hukka nendes, selles piirkonnas on olnud mitmeid rünnakuid, me ei ole piisavalt tähelepanu sellele pööranud. Teie tegevus aga milles viitasite Liibüale, äh, oli eksitav, sest džihaadi äh, võitlejad on äh, selline teema, millega sa riigipõhiselt võidelda. Lähis-Ida kurjus ei tulene mitte ainult diktaatoritest, aga selle tõttu on tekkinud selline monstrum nagu islamiriik. see terroristlik rühmitus on tulem sellest, et me ei ole midagi teinud geopoliitiline tasakaal on ohus ja mitmed riigid, kellel on oma huvid seal, on üritanud sekkuda islamiriiki ja rahastatakse hästi ja see on hästi relvastatud. ma arvan, et mitmetes riikides, mitmete riikide esindajad siin kojas aitasid äh, lammutada mõningaid demokraatlikke struktuure. me peame ka hargmaiste ettevõtete äh, osa kaaluma, aga me ei saa siin äh, unilateraalselt reageerida ega lähtuda Atlandi tagustest huvidest, mis ei pruugi meie omadega ühtida, aitäh! suur tänu! kolleeg Kousu-Permui, järgnevalt kaheks minutiks proua Lohpiiler, palun! suur tänu, härra president! Vaadamuuseumi rünnak hukkus, hukkus kakskümmend kaks tsiviilisikut ja nüüd on äh, selle kohutava terroriteo eest võtnud vastutuse Islamiriik. Äh, proua Mogherini, äh, teie toetasite Tuneesia valitsust toetusega pärast seda rünnakut ning mitte ainult julgeolekumeetmetega, vaid olete viidanud ka sellele, et toetame riiki majanduslikult ja äh, nende demokraatliku arengu teel. see on väga tähtis, et me näitame Euroopas solidaarsust tuneeslastega sellel raskel hetkel. me peame aga oma sõnadega siduma ka teod ja me peame olema valmis äh, äh, proportsionaalseid meetmeid kasutama selleks, et Tuneesiat toetada tugevamini kui enne. toetust tuleb avaldada sellepärast, et Äh, see rünnak ei oleks, äh, ei tõrjuks tagasi demokraatlikke arenguid riigis, vaid et Tuneesia saaks äh, edumudeliks demokraatia arengus selles piirkonnas. tuhanded tuneeslased tulid viimasel nädalal tänavatele ka protesti käigus nägime kahe tuhande üheteistkümnenda aasta Jasmini revolutsiooni sloganit Meil ei ole hirmu Äh, tehti nüüd hüüdlause, meil ei ole hirmu terrori ees äh, džihadi võitlejad äh, ei hirmuta mitte ainult tuneeslasi, vaid see lähenemine peaks olema kogu regiooni jaoks oluline ja ka Euroopa jaoks. me ei karda terroriste, kui aga kuigi peaks aru saama, et me oleme siiski ettevaatlikud meie ülesanne on Tuneesiat äh, toetada ka selles osas, äh, mis äh, puudutab terrorivastast võitlust koos inimõiguste austamisega. oluline on see, et Euroopa Liit toetab just õigusriigi põhimõtetel toimivaid institutsioone Tuneesias. ning lõpetuseks tahaksin juhtida teie tähelepanu Sotsiaalfoorumile Tuneesias. see, et selline üritus aset leiab, on ka solidaarsuse näitamine selle ühiskonnaga suur tänu, proua Lohpiller. järgnevalt kaheks minutiks äh, härra Kastaldo, palun. aitäh miks äh, see tragöödia tabas ainult äh, tuneesiat viimaste kuude jooksul ma käisin kolm korda tuneesias selleks et vaadata kuidas valimised seal toimuvad kuidas nad toimuvad seal ainsas riigis kus araabia kevad on endaga midagi kaasa toonud kui ma kuulsin täna rünnakutest kui ma kuulsin rünnakutest siis ma teadsin, et see entusiasm, et see tohutu tuneeslaste vaimustus enne valimisi ei, ei, ei saa mitte jätkuda. me peame tegema jõupingutusi selleks, et viia läbi võrdseid sotsiaalseid reforme, kui me ehitame üles paremat tulevikku oma laste jaoks. ma leidsin kõikjal Tuneesias lahket vastuvõttu, külastasin ka muuseume, Bardo muuseumi ja vaatasin seal mosaiike mis äh, näitavad äh, kolme tuhande aastaseid suhteid Euroopaga. miks siis Tuneesia? sellepärast, et keegi tahab seal turismi ja majandust hävitada selleks, et rünnata seal demokraatiat ja noori, selleks, et äh, sundida riigi anarhiasse ja selleks, et vägivallaga riiki purustada, selleks, et näidata, et islam ja demokraatia vahel ei ole mingisuguseid suhteid ja kahjuks ei ole ainult terroristide huvides, kui me langeme nendesse lõksudesse, sel, siis võidab vale retoorika. mina usun Jordaania kuningasõnu, kes ütles, et moslemid on kõikjal maailmas ühtsed selleks, et äh, mitte lasta terroristidel selliseid barbaarsusi ellu viia. ka meie peame tegema jõupingutusi äh, konkreetsete eesmärkide nimel, sest ainult läbi koostöö majanduses ja poliitikas, kultuuris ja sotsiaalses sfääris võidame koos läbi kultuurijõu. jah, me oleme kõik tuneeslased. suur tänu, härra Castaldo, järgnevalt üheks minutiks härra Borghesio, palun. lugupeetud kõrge esindaja, me jagame muidugi kaastunde avaldusi. minu kaasmaalased hukkusid seal kahjuks ja ISIS eh, vastu ei saa võidelda palvetega eh, kas ladina või araabia keeles. Euroopa peab kiiresti aitama sõjalise abi ning eh, luureabi kaudu Tuneesiat. ja meie esimeseks eesmärgiks on tugevdada piir äh, Liibüaga. ja seega on mul väga kahju, sellepärast et teatud juhid ei ole midagi teinud, et võidelda võõrvõitlejate nähtuse vastu, hoolimata sellest, et nemad on just need esimesed, kes nutavad telekaamerate ees rünnaku ohvrite matustel. mul on selle olukorrast pärast väga kahju ja aitame Tuneesiat, lähme kõik puhkama Tuneesiasse. suur tänu. järgnevalt äh, selle debati lõpuks saab sõna äh, proua Mogherini. aitäh, vastan kõigepealt äh, härra Borghetsiole piirikontrolli küsimus äh, Tuneesia ja Liibüa vahel on üks punktidest, mida arutasime Tuneesia välisministriga päeval enne Bardo rünnakut. välisminister ütles meie kohtumisel, et Tuneesial ei ole mingisugust soovi sulgeda piiri Liibüaga. mina olen harjunud austama riigi ametivõimude otsuseid, eriti kui on tegemist riigiga, kus demokraatlik üleminek on olnud edukas. esimene põhimõte meie abi puhul Tuneesiale peab olema nende otsuste austamine, mida tuneeslased vastu võtavad, sellepärast et tegemist on meie ühise väljakutsega ja küsimus ei ole ka tsivilisatsioonide või religioonide kokkupõrkes, sest äh, rünnakus hukkus nii eurooplasi, tuneeslasi, moslemeid äh, kui kristlasi ja tegemist oli selgelt Tuneesia vastase rünnakuga, mitte Euroopa vastase rünnakuga. nii et siin ei ole kokkupõrget põhja ja lõuna vahel. meil on ühine töö vaja siin ära teha kannatlikult, see on raske ja konkreetne töö, mida me peame koos tegema mõlemalt pool Vahemerd. tegemist on tööga, mille puhul me ei saa endale teha illusioone, et seda saab lahendada ainult läbi julgeoleku. kuid me suudame selle probleemi lahendada. me suudame seda teha ainult siis, kui me suudame investeerida noortesse põlvkondadesse Tuneesias, andes neile väärikuse, mida tuneeslased nõudsid, kui nad alustasid araabia kevade revolutsiooni nad nõudsid väärikust ma arvan et see on meie ülesanne me peame aitama tuneesiat läbi kõikide meetmete mis meil on võimalik võtta kuid tehes seda austuse ja väärikusega siin on mõned konkreetsed punktid mis välja toodi toon välja ise kaks kõigepealt euroopa naabruspoliitika läbivaatamine seda arutasime samuti Tuneesia välisministriga ja üks teema, mis meil oli ka Barcelonas arutlusel ja me räägime sellest ka oma idapartneritega maikuus. naabruspoliitika läbivaatamine võiks olla meie ja meie partnerite jaoks üheks erakordseks vahendiks kui me ei käsitle seda ainult bürokraatliku läbivaatamisega, läbivaatamisena, kuid me peame vastastikuse austuse vaimus vaatama, millised vahendid oleksid kõige tõhusamad, et lahendada tänaseid probleeme. loomulikult on suureks probleemiks regiooni stabiilsus, terrorism, riigi institutsioonide ebakindlus ja Liibüa keegi teist ütles, et kõik ohvrid on võrdsed, olen sellega nõus, kõik ohvrid on võrdsed, siin viidati teistele rünnakutele, kus samuti oli palju ohvreid, olen nõus, et kõik ohvrid on võrdselt tähtsad ja ma tahaksin meenutada siin ka teisi ohvreid teistes riikides nagu Nigeerias, Jeemenis. me peame tähelepanu pöörama sellele, et me mõistaksime võrdselt hukka kõik rünnakud ja me peame meeles pidama kõiki regionaalseid ohte ja tahaksin, et need reaktsioonid rünnakutele oleksid mitmepoolsed, mitte ühepoolsed. me teeme iga päev ühiselt sellist tööd, Araabia liigas, ÜRO-s koos rahvusvaheliste partneritega. ma arvan, et kõik meie partnerid, eriti just Põhja-Aafrikas, võtaksid vastutuse mitte ainult Liibüas, vaid ka Jeemenis. meil on vaja regionaalset raamistikku, mis koos ÜRO ja Euroopa Liidu ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega mitte ainult ei reageeriks, vaid otsiks ka pikaajalisi lahendusi, sest liiga tihti tekib selline olukord, et kriisi lahendamine toob endaga kaasa uue kriisi. me peame olema kaugelevaatavad ja lahendama kriisi Liibüas, ennetades tulevasi kriise ja ennetades ka terrorismi Põhja-Aafrikas. ja viimane märkus puudutab rahalist abi, keegi teist viitas ebavõrdsele jaotusele kaks kolmandikku idale ja üks kolmandik lõunale, see on mitte ametlik reegel, kuid see on vastupidine, kaks kolmandikku lõunale ja üks kolmandikku idale. seda saab muidugi arutada, kuid tahtsin lihtsalt seda täpsustada, et praegu on see jaotus selline, mitte vastupidine, aitäh. suur tänu, proua volinik Mugarini. sellega on meie debatt lõppenud ja nüüd